liigume nüüd päevakorras edasi. järgmises päevakorrapunktis arutame Anna Komeši raportit Saudi Araabia kohta ning raportöör saab neljaks minutiks sõna. palju tänu, Saudi Araabia on oluline riik eh, võitluses terrorismi vastu võimude tasakaalu saavutamisel piirkonnas alati ei ole sammud olnud eh, positiivsed võitluses eh, terrorismi vastu, vaadates kas või eh, seda, kuidas on rahastatud äärmuslikke fundamentaalseid rühmitusi riigis ja piirkonnas. Rihadi valitsus võib-olla ei tegele sellega, ei kiida heaks. aga samas rühmitused on saanud tegutseda, toetatud on ka e, rühmitusi Etioopias, Malis, e, Egiptuses, Pakistanis, Afganistanis. tegemist on küsimusega, mida ei saa enam kalevi alla lükata mm, Euroopa Liidu ja Saudi Araabia vahelistes suhetes. Nende küsimustega tuleb tegeleda ja Euroopa Liit ning Euroopa Liidu liikmesriigid ei saa kohelda Saudi Araabiat kui ainult äh, Eh, riiki, kellega pidada ainult majandusalaseid, kaubandusalaseid läbirääkimisi. Eh, tegemist on riigiga, kes on eh, küll suur mm, kaubavahetuse partner, aga on suur relvakaubitseja ehk Euroopa Liidu ja Saudi Araabia vahelises dialoogis tuleb tegeleda kõikide küsimustega, aga nende küsimustega, kus me ei ole ühel meelel, inimõiguse küsimusi ei tohi kindlasti ära unustada, see on oluline aspekt võitluses terrorismi vastu ning edendades rahumeelset konfliktide lahendamist. Saudi Araabiale laienevad kohustused, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest, rahvusvahelistest konventsioonidest, ka usuvabadust tuleb välja tuua alati kontaktide käigus Euroopa Liidu ja Saudi Araabia vahel. külastasin Saudi Araabiat eh, hiljuti ning eh, võin öelda, et eh, vaatamata sellele, et üha rohkem naisi mm, õpivad ülikoolis ja, ja hiljuti kolmkümmend naist määrati Shurasse ning naised saavad ka tulevastel valimistel valimisõiguse kandideerimisõiguse on endiselt väga palju juhtumeid, kus naiste inimõigusi rikutatakse, rikutakse ehm, ehm, naised peavad ehm, lingi liikuma ainult meesost saatja osalusel. see on selline tegevus, millest tuleb kindlasti loobuda ning tuleb lõpetada naiste diskrimineerimine nii majanduses kui hariduses kui tööturul ning kohtusüsteemis ning naistele tuleb anda õigus saada juhiluba ehm, usuliste põhjuste ettekäänd all ei tohi diskrimineerida naisi ja mm, neile mitte lubada põhiõigusi. riigis kehtib ehm, endiselt surmanuhtlus ehm, kohtunikel on äh, usuline taust ja põhiõigused ei ole isegi kirjalikult kirja pandud. Äh, hukkamõistetute seas ei ole mitte ainult äh, Saudi Araabia kodanikud, vaid ka välismaalased. tuleb lõpetada surmanuhtlus, volitusteta kinnipidamine ning tuleb tagada õigused kõigile, sealhulgas ka vähemustele Ehm, erinevatele, ehm, erinevate uskude esindajatele ning eh, tuleb kaitsta ka võõrtööliste õigusi. Ehm, loomulikult Saudi Araabia mängib väga olulist rolli eh, stabiilsuse saavutamisel maailmas piirkonnas ning Saudi Araabia läbirääkijad eh, saavad omada suurt mõju piirkonnas riigil on eh, noor elanikkond, kes on internetis väga aktiivne, eh, samas eh, tihtipeale on nad suure surve all, ähvarduste all. piirkondlikult on väga oluline kontrolli alla saada Iraani tuumaprogramm. ehk seda protsessi tuleb jätkata kuni eduka lõpuni. head, heanaaberlikud suhted on kasulikud eh, kõigile, tuleb üle saada konfliktidest eh, Süürias, Liibanonis ning lahendada ka Iisraeli-Palestiina konflikt. aitäh! ning eh, nüüd järgneb vaba mikrofoni voor. meil on kaks sõnasoovijat imam pozitivno miljenje o ovom izvjeu i zahvaljujem obzirom da je kraljevina saudijska e, aitäh, e, suhtun raportisse väga positiivses positiivselt, arvestades Saudi Araabia ja Euroopa Liit e, seisavad silmitsi ka ühiste väljakutsetega, nagu näiteks sisseränne, energiaalane varustuskindlus ja terrorism, siis kui me räägime näiteks võitlusest terrorismi vastu, tuleb äh, mainida terrorismi vastast äh, kokkulepet, äh, millele on alla kirjutanud ÜRO ja Saudi-Araabia kuningriik. Saudi-Araabia saab tõesti anda suure panuse selleks, et stabiliseerida energiavarustuskindlust ja energiaturge üldisemalt samas erilist tähelepanu tuleb pöörata inimõiguste olukorrale selles riigis. me teame, et tegemist on ühe juhtiva riigiga seadusandluse osas, mis piirab just naiste õigusi ja vabadusi, ehk me peame andma endast parimat, tagamaks, et naiste inimõigused eh, oleksid tagatud, et ei toimuks, ei jätkuks naiste Äh, õiguste rikkumist nii nende eraelus kui ka avalikus elus. inim-, naised peavad saama õiguse iseenda eest otsustada. aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Važesteer. aitäh! Euroopa Liit on Saudi Araabia üks suuremaid kaubanduspartnereid, seetõttu koostöö Saudi Araabiaga on loomulikult väga oluline meie kaubavahetuses, meie energiatarnetes, aga Saudi Araabia eh, geopoliitiline eh, positsioon on samuti ääretult oluline, säilitamaks stabiilsust piirkonnas. Saudi Araabia on eh, ka mm, Kagu-Euroopas väga tuntavalt kohas ning mis puudutab kaubavahetust ning geostrateegilisi aspekte, siis siinkohal on väga oluline mainida inimõiguste küsimust. hetk tagasi me rääkisime siin piinamise kaotamisest, kahjuks Saudi Araabias endiselt ähm, kasutatakse piinamist. kui vaadata statistikat, siis aasta aastalt see muutub, aga see ei tähenda, et piinamisest oleks loobutud tervitan äh, dialoogi avamist Saudi Araabiaga ja loodan, et seal arutatakse ka inimõiguste küsimust. aitäh! ja nüüd annan sõna volinikule, volinik Borg. aitäh, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi mm, raporti eelnõu eest, mis äh, räägib Saudi Araabiast ja tahan tänada ka raportööri Anna Koomest ning äh, inimõiguste komisjoni esinaist proua Lohpillerit Liidult äh, nende poolt ära tehtud töö eest. Ehm, see raport ja ka see, et mitmed äh, Euroopa Parlamendi liikmed, sealhulgas proua De Martini, on hiljuti külastanud Saudi Araabiat, äh, näitavad seda, kui tähtsaks Euroopa Liit peab oma suhteid Saudi Araabiaga. Ehm, seistes silmitsi piirkondlike väljakutsetega ning pärast läbimurret kokkuleppe osas Iraaniga külastas kõrge esindaja asepresident ähm, Saudi Araabiat ja teisi Pärsia lahe riike jaanuaris ning äh, tuli sellelt visiidilt tagasi selge tundega, et äh, Pärsia lahe partnerid mängivad võtmetähtsusega rolli selleks, et tugevdada stabiilsust, äh, nii poliitilist kui majanduslikku stabiilsust regioonis. ja see on ka üks põhisõnumeid, mis tuli välja raportis, me oleme nõus äh, et lisaks inimõiguste küsimustele Saudi Araabias tuleb vaadata ka, milline on see panus, mida Saudi Araabia saab anda meie ühistesse jõupingutustesse, saavutamaks rahu, stabiilsust ja julgeolekut piirkonnas. tulles nüüd äh, inimõiguste küsimuse juurde, siis äh, loomulikult olukord Saudi Araabias on endiselt murettekitav, nii ka toob, mille toob välja ka äh, pikk nimekiri soovitustest, mille on esitanud ÜRO liikmed Euroopa Liidu liikmesriigid on aktiivselt ja konstruktiivselt andnud omapoolse panuse sellesse töösse, koordineerides seda tööd Euroopa Liidu poole pealt. raportis on välja toodud mitmed valdkonnad, kus on kiiresti vaja saavutada edasiminekut. Euroopa Liit jätkab nende teemadega tegelemist oma kontaktide käigus ametivõimudega ja kodanikuühiskonna esindajatega Saudi Araabias Ehm, me peame säilitama tasakaalu, toetama neid eh, julgeid isikud, kes kaitsevad inimõigusi ja neid naisi, kes eh, nõuavad samme selleks, et tagada põhiõigused ja vajadused naistel, nagu näiteks eh, õigus saada endale juhiluba ehm, meie oleme inimõiguste olukorda mõistnud Saudi Araabias selliselt, et eh, viimasel ajal on astutud mõningaid positiivseid samme, kuigi küll ainult eh, järk-järgulisi ja, ja loomulikult väga palju tööd tuleb veel ära teha mm, ootame seda, et rakendatakse ellu need sammud, mille on kuningas välja kuulutanud, nagu kohtusüsteemi reform ning otsus anda naistele õigus hääletada ja kandideerida kahe tuhande viieteistkümnenda aasta valimistel. ka eh, meid häirivad need tingimused eh, mille raames eh, novembrikuust on arvukalt seadustamata võõrtöölisi välja saadetud riigist kõrge esindaja tervitab jõupingutusi, võtmaks kasutusele ehm, seadusandlikud eh, sammud selleks kaitsta välistöölisi. me jätkame kontakte Saudi partneritega eh, selleks, et eh, edendada edasiminekuid sellistes valdkondades nagu sõnavabadus, väljendusvabadus, kuigi me tervitame ehm, ajakirjandusvabaduse suurendamist hiljuti ka asutamisvabadus on ääretult oluline selleks, et vabaühendused saaksid end registreerida ja tegutseda. kahtlemata Euroopa Liit pöörab väga suurt tähelepanu naiste õigustele. me tervitame seda positiivset arengut, nimelt et kolmkümmend naist on määratud suure nõukogusse ja, ja naised saavad suurema juurdepääsu haridusele samas see eh, de facto eh, keeld saada naistele autojuhilube ning eh, meessoost saatja nõue piirab endiselt naiste õigusi ning tuleb astuda samme selleks, et keelustada surmanuhtlus, avalikud hukkamised ei ole vastuvõetav tava, see tuleb koheselt lõpetada. konstruktiivse dialoogi vaimus oleme kutsunud üles Saudi Araabiat kasutama ära eh, ÜRO perioodilise läbivaatamise tegevust eh, selleks, et eh, koos Euroopa Liiduga avatult ja vastastikku vahetada mõtteid selle kohta, kuidas edendada inimõigusi ehm, möödunud jaanuaris esimest korda Euroopa Liidu diplomaatidel õnnestus osaleda Saudi kodaniku kohtuprotsessis, mida Euroopa Liidu delegatsioon oli eh, pikalt palunud, mis on väga positiivne. Saudi Araabia eh, suudab otsustavalt anda omapoolse panuse selleks, et saavutada poliitilist stabiilsust ja majanduslikku eh, taastumist kogu piirkonnas seetõttu me tõesti ootame, et Saudi Araabia kasutab äh, maksimaalselt ära oma võimaluse selleks, et leida poliitiline lahendus Süürias, ähm, toetada stabiilsust Liibanonis ning äh, toetada ähm, läbirääkimise Lähis-Ida rahuprotsessi raames. ning äh, loodame toetust ka Iraani tuumaprogrammi küsimuses Pärsia lahe riikide ja Riina, Iraani suhete parandamine on ääretult oluline selleks, et saavutada piirkondlikku stabiilsust ning me kutsume üles jätkama samme selleks, et suurendada vastastikust usaldust. kõrge esindaja on valmis jätkama kontakte Saudi partneritega kõikides nendes küsimustes ning ähm, terrorismivastases võitluses on väga oluline edendada koostööd ja dialoogi me peame välja ütlema avatult äh, oma erimeelsused äh, vastastikuse austuse äh, vaimus eesmärgiga suurendada koostööd kõikides nendes küsimustes, mis on meie vastastikes huvides. Euroopa Liidu talitused jätkavad tugevat tööd selleks, et jätkata kontakte alati, kui on tahe ja koostöövaim, siis me kasutame selle kindlasti ära. aitäh! Dziękuję bardzo, panie komisarzu suur tänu, Oleni. aitäh teie panuse eest kõikides nendes aruteludes. ja see arutelu on nüüd lõppenud ja hääletamine leiab aset homme kell kaksteist. ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on härra Kovali raport Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid